riikidele. seega peavad olema kaasatud ka liikmesriikide parlamendid. meie peame selle liikumisega siin algust tegema, me peame kaasama liikmesriikide parlamendid oma töösse. suur tänu! suur tänu, see raport läheb homme hääletamisele ning nüüd läheme edasi järgmise teemaga. volinik Barnier jääb veel meiega ja nüüd räägime siis komisjoni määratud trahvidest konkurentsieeskirjade rikkumisel. suur tänu ähm, ma olen hea meelega teiega, koos teiega nii päeval kui öösel. Äh, Joaquin Malmunia, minu kolleeg, peab olema praegu küll äh, Hiina-Euroopa Liidu ühisel õhtusöögil äh, ja samas peame me rääkima trahvidest konkurentsieeskirjade rikkumise juhtudel äh, mul on hea meel eh, volinik Almunia asemel siis rääkida sellest teemast, komisjonil on praktika konkurentsieeskirjade rikkumise puhul eh, rikkujaid karistada, et tagada siis eh, õiglased tingimused ühisturul. me nimelt oleme kehtestanud trahvid ettevõtetele, kes on vääralt kasutanud oma domineerivat positsiooni turul, on konkurentsieeskirju rikkunud ja mm, me oleme kasutanud neid trahve juba neli aastat, samuti viime läbi uurimise, kui on tegemist ettevõtetega, kes kes on konkurentsi eeskirju rikkunud nüüd äh, trahvid ei tohi siiski äh, ületada kogu grupi äh, käivest kümmet protsenti otsele eelneval aastal, see on meie põhimõtteline seisukoht, aga muidugi me ei välista ka halduskaristusi, liikmesriigid juba rakendavad selliseid karistusi ja me kaalume veel poliitilisi ja haldusmeetmeid vastavalt vajadusele. nüüd äh, artikkel kakskümmend kolm kahe tuhande kolmanda aasta nõukogu määrusest annab siis komisjoni, komisjonile juriidilise aluse trahvide määramisel ning äh, ka trahvide kalku-, arvutamisel, eh, nagu ma juba ütlesin, eh, suunised määravad ära ka, kuidas kohaldada trahve ning eh, määruses on, on ära toodud siis sätestatud, kuidas trahve arvutatakse, nagu ma ütlesin, maksimaalne määr on kümme protsenti. Saksamaal, Ühendkuningriigis madalmaades juba rakendatakse selliseid meetmeid. me tahame muidugi uued Euroopa Liidu konkurentsireeglite rikkumise puhul kohaldatavate trahvide mm, õigusaktid välja töötada. muide, eh, meie hindamisel on kahe tuhande viiendast kahe tuhande seitsmenda aastani eh, eh, eh, avastatud kaheksateist konkurentsieeskirjade rikkumise juhtu toonud Euroopa Liidu majandusele tohutult kahju. meie trahvimäärad on seadusevastase käitumise eest Eh, ette nähtud karistused, eh, nad on üsna suured, aga eh, meie trahvid on, peab, on ette nähtud ka selleks, et ettevõtetel ei tekiks soovi konkurentsieeskirju rikkuda, et oleks nagu e-, ennetav meede. ja kolmandaks tahaksin öelda, et kui küsitakse, kas kriisi ajal peab trahve vähendama, muidugi me jälgime ettevõtete eh, majanduslikku olukorda väga tähelepanelikult, et me peame jälgima, kas nende maksevõime eh, näiteks trahvide tasumisel on üldse eh, arvestatav, ma tahaksin rääkida siin vanitoa sisseseade alasest kokkuleppest, kus äh, Ehm, trahvimäär oleks muide käibest moodustanud kuuskümmend viis protsenti lausa. ning eh, me tahaksime eelkõige eh, rakendada oma konkurentsireegleid nii, et uued ettevõtted saaksid samuti tulla turule ning võrdsetes tingimustes konkureerida teistega. suur tänu ning eh, kõigepealt annaksin sõna härra Leenile kaheks minutiks. suur tänu, proua president. Äh, härra volinik, äh, lubage kõigepealt äh, tänada komisjoni suure paindlikkuse ülesnäitamise eest juba praeguses faasis. härra Barnier on juba öelnud, et osades sektorites, näiteks nagu ehitussektoris, on tänu majandustsüklile tekkinud tõsiseid probleeme ning see viis, kuidas komisjon on sellele reageerinud, on, on igati teretulnud, on pandud äh, trahvidele teatavad ülempiirid. ja see on väga kohane käitumine komisjoni poolt, arvestades seda, et väga paljud ettevõtted on raskes majanduslikes oludes, kuid vaatamata sellele paindlikkusele, mida me muidugi tervitame, peame me esitama põhimõttelise küsimuse, nimelt et kas trahvide määramine saab üldse toimida õigusriigi kontekstis mul on äh, teatavaid äh, kõhklusi äh, juriidilises mõttes sellega seoses. kahe tuhande kolmanda aasta määrusest loen ma välja selle, et komisjonil on, neil on suhteliselt lai pädevus ilma selgesõnalise pädevuse kirjelduseta. Teie ütlesite, et seda võib-olla ei peagi kirjutama seadusandlusesse, sellepärast et aspekte, mis tulevad mängu, on väga palju kuid esimese instantsi kohus on pole kahjuks öelnud seda, et äh, trahvide määramisega seoses on mingisuguseid probleeme. no ootame ära äh, selle uue süsteemi, vaatame, mis toimub. Euroopa Liit on liitumas äh, inimõiguste konventsiooniga, põhiõiguste harta on Lissaboni lepinguga rakendanud ja selles kontekstis tuleb kindlasti mõelda ka juriidiliselt nendele aspektidele, aga hea meel on kuulda, et komisjon on hakanud kaaluma ka teistsuguseid sanktsioone. tuleb täpselt lugeda, äh, mis on kirjas äh, nõukogu määruses üks murd kaks tuhat kolm, me peame süüvima nendesse karistustesse, mida rakendatakse. see on kõik vajalik selleks, et need puudujäägid, mida väga paljud eksperdid on välja toonud, äh, saaks eemaldatud. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Sanchez Presedo, teil on kaks minutit suur tänu, proua president, härra volinik Barnier. trahvide küsimus on äärmiselt oluline. me räägime siin ju sellest, kuidas võidelda äh, konkurentsi äh, õõnestavate poliitikate vastu ja äh, tuleb leida selline lahendus, mis oleks äh, nii-öelda hoiatuseks kõigile, kes äh, tahavad äh, laskuda vääratesse meetmetesse, see peab hoiatama kõiki ja sõnum peaks olema selge, et väärkäitumine ei jää karistamata. komisjon aga samas peab üles näitama suurt paindlikkust trahvide määramisel. ei peaks aga tähendama suvalist käitumist. meil on reeglid, normid tagatised ja loomulikult õiguskindlus on tagatud määrus üks muld kaks tuhat kolm, kaks tuhat kuus aasta eeskirjad, lisaks sellele komisjoni teatis kahe tuhande kuuendast aastast on andnud raami, mis toimib suhteliselt hästi, kuid ka seda süsteemi on võimalik parandada. ekspertide toel kes on äh, muresid avaldanud, äh, samuti nagu ettevõtlus, kes ütlevad, et osad küsimused tuleb lahendada, sealhulgas näiteks läbipaistvus. mõelda tuleks kindlasti ka VKE-del äh, omava mõju üle, töövõtjatele ülekantav mõju, paindlikkus trahvide tasandil tuleb võtta kaalumisele ning et kuidas näevad välja maksegraafikud ja nii edasi teinekord võib-olla võib kasutusele võtta teistsugused meetmed, tuleb välja selgitada ka näiteks äh, üksik vastutuskohustus, äh, sest nad alati ei pruugi olla selliste sammude taga konkurentsi õõnestamine, vaid ka teised kuritegelikud kavatsused ja nii edasi. me peame kõigele sellele tähelepanu pöörama, suhtuma positiivselt, äh, seadmata ohtu meie konkurentsivastaseid eeskirju. proua Intvelt, teil on poolteist minutit. suur tänu, proua president. ma olen nõus paljuga selles osas, mida ütlesid eelkõnelejad ja tervitan ka härra voliniku sõnum, sellepärast et kui ma nüüd õigesti aru sain, siis komisjon äh, on avatud Euroopa Parlamendi palvele, mis oli sees eelmise aasta konkurentsipoliitika raportis, nimelt kutsusime üles siis natukene nii-öelda täpsema meetmete paketi järele. keskendutud on praegu trahvidele ja trahvi suurusele, kuid olgem ettevaatlikud, sellest ei peaks kujunema mingisugust ideoloogilist arutelu räägime me siin ju ikkagi meetmete paketist, mis oleks äh, tõhusaks äh, hoiatuseks äh, ja Te ütlesite, et reeglite vastane käitumine on ohuks meie majandusele ja kulu ja kahjusid kannavad selle eest kodanikud. minu meelest peaksid trahvid olema mõistlikud, kuid äh, ettevõtted küll kaeblevad äh, trahvide üle, aga mis siin kaevelda, parem äh, loobu kartellile äh, omasest käitumisest. see on kõige parem viis vältida trahve. eelmisel aastal kutsusime üles komisjonilt detailsemaid meetmeid ja ettepanekuid sellistes küsimustes nagu üksikisiku vastutus, läbipaistvus, vastutuskohustus äh,, Äh, lühem menetlusaeg õiguskaitsele, õigeaegne kohtumõistmine, meetmed selleks, et tagada äh, ka teatavad järeleandmised ja lisaks sellele Euroopa normide väljakujunemine. ja ma nüüd tahaksin teada, et kas komisjon kavatseb esitada sellised ettepanekud. me saame aru, et see kõik on väga keeruline me räägime siin liikmesriikide pädevustest ja Euroopa pädevustest, kuid ühine eesmärk on meil kõigil ju ometigi see, et turud toimiksid korralikult. suur tänu, proua Intvelt, järgmisena saab sõna härra Kooses ja teil on kaks minutit suur tänu, proua president, härra volinik, mul tuleb veel meelde paari aasta tagune aeg, kui ma esitasin eh, tollasele volinikule küsimuse, et kas te olete mõõtnud kui kasulik on tarbijatele need trahvid, mille te olete määranud ja see volinik äh, vastas meie komisjoni kohtumisel, et äh, need trahvid on umbes miljonitesse tõusnud. kas teil on äh, mingisuguseid uuringuid tehtud selle kohta, et me saaksime teada, milline on reaalsus siiski nende trahvide puhul, kuid pööraksin tähelepanu kahele aspektile, kõigepealt öö, kõigepealt äh, keskendutakse ettevõtte käibele. Äh, kuid äh, tihti on tegemist suurte konglomeraatidega, kus on väikesed ettevõtted, kes neid reegleid rikuvad ja ühesõnaga siin tekib selline ebakõla teinekord nende trahvide osas. ja härra volinik, te rõhutate alati seda, kui oluline ennetustegevus ennetus on parem kui äh, karistamine või vähemalt tõhusam ja minu küsimus ongi, et kas need trahvid, mis on suhteliselt suured ja mis alati leiavad palju vastukaja, kas need omavad ennast ennetavat eesmärki? ja veel, äh, trahvide suurus. Äh, kontrollide arv peaks olema suur, suurem. siis me saame rääkida ennetamisest Äh, Prantsusmaal on praegu täiesti võimalik, et määratakse inimestele trahv, trahvid, kus äh, äh, läheb nelisada aastat, enne kui nad saavad ära makstud need. nii et me peame ikkagi mõtlema, mida need trahvid tähendavad, need kolossaalsed trahvid ettevõtetele, eriti äh, antud majanduslikus olukorras. muidugi pettused äh, ei ole mitte midagi positiivset, pettuste eest tuleb karistada, aga need pet-, trahvid peavad olema proportsionaalsed, nii et me tõesti tahaksime teada, kas äh, komisjon kavatseb oma reegleid modifitseerida, te ütlesite omal ajal ei ja see on küll kahetsusväärne. mis? Uh, um, härra Skinner, suur tänu ma ei ole sellest küll midagi kuulnud, et ettevõtted peavad nelisada aastat oma trahve veel maksma, see tundub üsna karm meede olevat. härra volinik, ma mõistan, et te ei suuda siin kohapeal mingisugust uut poliitilist meedet välja mõelda, seetõttu ma esitan paar küsimust tulevikuks volinik Almuniale. ma teeksin kolm lühikest märkust. kõigepealt, loodetavasti komisjon koostab äh, mõjuhinnangu kahe tuhande kuuenda aasta suunistele, ma olen aru saanud, et härra Almunia personal on sellest juba märku andnud. vahest te kinnitaksite mulle, et asi on tõesti nii. Teis-, teiseks, me oleme täna siin kuulnud, et keskendutakse eelkõige trahvidele, trahvidele ettevõtetele, mis on rikkunud konkurentsireegleid Ehm, nad, neid võib-olla, neid võib-olla trahvitakse korduvalt, aga see ei häiri neid, nad rikuvad reegleid endiselt. näiteks hindade kindlaksmääramine mõjutab sageli väikeseid ettevõtteid tarbimisahela lõpupoole milline on komisjoni arvates seega sotsiaalne mõju ja mida komisjon arvab erineva lähenemise tarvitamisest, näiteks Ühendkuningriigis on võimalik ähm, lahti lasta direktoreid, äh, selle asemel, et kehtestada, pannakse, pandakse ettevõtetele peale trahve, seeläbi jäävad ettevõtted ellu. võib-olla võiks see olla ka teile eeskujuks või nii-öelda pilootprojektiks. kindlasti me oleme, on teisigi e e näiteid erinevatest liikmesriikidest me oleme mõndasid juba kuulnud. niisiis, kui me kogume rohkem infot, saame me anda oma panuse kaitsmaks inimesi ja ettevõtteid, kes samuti kannatavad sellise kartellifilosoofia käes, suur tänu. suur tänu, härra Skinner. vaba mikrofon. proua Stiiler. suur tänu, proua president, ma teen lühidalt. ma tervitan kolleegide poolt öeldud täna õhtul mis puudutab trahve eh, trustivastastes juhtumites, see on tõesti hea võimalus eh, lõhkuda kartelle ja kaitsta eelkõige tarbijaid. mul on kolm küsim-, mul on, mul on küsimused äh, komisjonile. mida me saame teha, et paremini kaitsta tarbijaid? teiseks, nagu härra Skinnergi ütles, kuidas paremini koguda paremaid eh, näiteid erinevatest liikmesriikidest see direktorite vallandamine oli päris hea mõte ja kolmandaks, milline on ajakava uute ettepanekute jälle rakendamiseks, suur tänu. suur tänu, proua Styler, härra Kelly, viimane kõneleja, samuti üks minut. artiklid kaheksakümmend üks, sada üks ja sada kaks tegelevad nende kartellide hinnakokkulepete ja muude säärasega loomulikult me peame nende üle muret tundma, aga sageli on raske tõestada, et sellised kokkulepped on olemas. näiteks äh, autode hinnad äh, langesid äh, natuke päris vähe kahe tuhande üheksandal aastal, vaatamata sellele, et oli deflatsioon ja töökulud ja materjalikulud vähenesid meil on tarvis üle vaadata need suunised, arvesse võtta, millised on pikema perspektiivi trendid ja milliseid meetmeid tuleks ellu rakendada. härra Skinner minu arvates tegi väga huvitava ettepaneku, et direktorid peaksid pigem maksma. samas ma arvan, tuleks kasutada mõlemat meedet, vallandada direktorid ja trahvida ettevõtteid, suur tänu! suur tänu ja nüüd selle arutelu lõpetamiseks annan sõna volinikule. suur tänu, proua president. kuulasin ära kõik need küsimused, argumendid. annan kõik selle edasi täpselt kolleeg Almuljale. ja muide, temagi arvab, et praegusel hetkel ei ole vaja mingit täielikku uut reeglistikku ähm, trahvide kohta, sellepärast et kahe tuhande kolmanda aasta määrus äh, siiski toimib. rääkides komisjoni suunistest äh, trahvide kohaldamise kohta, mm, seda võib kindlasti äh, parandada ja oleme valmis ära kuulama kõiksuguse, kõik posi-, ettepanekud, muidugi me ei ole ka vastu teatud kontrollipraktika paindlikkusele, arvestades muidugi mm, õigusliku alusega suuniste puhul ning ka majandusolukorraga, äh, aga nagu ma ütlesin, praegusel hetkel volinik Almunia ei näe ette kahe tuhande kuuenda aasta suuniste muutmist, ta on rahul, kuidas need suunised toimivad Nad on praegusel hetkel ka kriisiolukorras piisavalt paindlikud ja arvestavad ka ettevõtete, teatud ettevõtete äh, raske finantsolukorraga, nii nagu te ka siin mainisite. Nad on siduvad komisjonile, nad äh, tagavad ka õiguskindluse ettevõtete jaoks ja komisjon ei saa äh, nendest kõrvale kalduda kui komisjon kaldub kõrvale nendest suunistest, siis tekib oht, et kohus tühistab tema otsuse kas on ka teisi sanktsioone peale, äh, peale äh, trahvide? kindlasti, äh, kui liikmesriikides on olemas alternatiivseid võimalusi, siis minu meelest on neid vähe kasutatud, ikkagi põhisanktsiooniks jäävad trahvid sanktsioonid individuaalsed sanktsioonid ei tohi meie üldist äh, rikkumiste kontrolli ohustada, äh, äh, ka andeksandmised ei tohi seda teha ning muidugi on võimalik ka üksikettevõtteid sanktsioneerida, ja vastavalt kon-, konkurentsireeglite rikkumise juhtudele on võimalik ka sanktsioneerida ettevõtete juhtkonda, muidugi eh, praegu arvame me siiski, et eh, olemasolevad meetmed on ka preventiivse iseloomuga siseturul. nüüd eh, meil on haldussüsteem selleks, et kontrollida konkurentsireeglite täitmist, sellel on mitmeid positiivseid külgi, aga meil on olemas ka kohtusüsteem, mis toetab meie haldusmeetmeid. Jean Cosès rääkis süsteemi läbipaistvusest, loomulikult järelevalve puhul on see väga tähtis, kindlasti on äh, arenguruumi, äh, nagu ma ütlesin, praeguste suuniste raames oleme paindlikud, sel aastal võeti ka äh, Eh, vastu otsus vahetada parimaid kogemusi ning eh, eh, proua Stiller ja veel üks kõneleja rääkisid siin keerukamatest meetmetest, võimal-, võimalikust nii-öelda vastavusprogrammist, muidugi kõik äh, uued meetmed on, on äh, teretulnud, tähtis on, et ettevõtted suhtuksid äh, vastavusprogrammi tõsiselt, see kindlasti aitab ennetada konkurentsireeglite rikkumisi ja see on parem kui karistused. ja härra Skinner ning härra Kelly rääkisid ka ettevõtetest, kes mõnikord peavad kari-, karistuste tõttu väga kannatama, muidugi ähm, Äh, liikmesriikides äh, või me jälgime olukorda liikmesriikides, eriti väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul ning me oleme teinud ka vastavaid ettepanekuid oma valges raamatus. Äh, hüvitiste maksmine peab või me peame ikkagi hüvitiste maksmist analüüsima ja, ja trahve rakendatakse ainult siis, kui need mingit kasu toovad. suur tänu volinik Barniele ning järgmine päevakorrapunkt on siis üheminutilised sõnavõtud. mul on mitu sõnavõtusoovi